przewodniczący! E, panie i panowie, koleżanki i koledzy, wznawiam posiedzenie. Lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud kolleegid. Jätkame istungiga. Eilse istungi protokoll on e, laiali jagatud. Kas kellelgi on kommentaare? Kui ei, siis, kommentaar, e, siis on protokoll sellisena kinnitatud. meie päevakorra esimene punkt on ühine arutelu Euroopa välisteenistuse osas. tegu on härra Elmar Broki ja Kiefer Hofstadti raportiga. ja sellele järgneb liidu välisasjade julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning komisjoni asepresidendi avaldus. and tervitan teid, kõrge esindaja, alustame arutelusid. sõna saab Elmar Brokk väliskomisjoni nimel, teil on sõna. härra president, proua kõrge esindaja, komisjoni asepresident, härra volinik, lugupeetud kolleegid me oleme astunud esimese sammu Euroopa välisteenistuse loomise poole ja selle me oleme saanud sellega me oleme saanud hakkama koos Madridi äh, nõusolekuga, ma tean, et töö ei ole veel lõppenud, siin on olemas veel mänguruumi äh, koosotsustusmenetluse kohta, mis puudutab näiteks äh, finantsmäärust ja mis puudutab personalieeskirju. aga ma arvan, et praeguse kokkuleppega me saame edasi minna oma töö planeerimisega. Euroopa Parlament soovib selgelt öelda, et me soovime seda Euroopa välisteenistust. juba põhiseaduslikus konvendi raames me ütlesime, et me soovime saada kõrget esindajat, kes tegeleb Euroopa Liidu välissuhete koordineerimisega ja kes tegeleks ka äh, ÜVJP äh, koordineerimisega ning et selle koordineerimiseks peaks äh, looma ka teenistuse. ja see võimaldab meil komisjoni ja nõukogu öö, äh, nimel rahvusvahelisel areenil väljendada oma seisukohti ning tagada selle eest, et me ei oleks mitte ainult maailma tasandil maksjad, vaid ka tõsised osalised erinevates arengutes ja ma loodan, et meie arutelu ka näitab seda toetust. oluline läbirääkimiste puhul oli, et välisteenistus töötaks Euroopa kodanike huvides ja me soovime ka tagada, et pädevusi ja vastutusvaldkondi ei jagataks selliselt, et see, mis jääb ühenduse pädevuse alla, ei äh, satuks äh, valitsustevahelise pädevuse alla. ja ma arvan, et läbirääkimiste äh, raames meil jõudis olulisi edusamme saavutada ja ma peaksin ütlema, et Euroopa Parlament on teinud siin tegelikult komisjoni huvides palju rohkem ära kui komisjon Euro parlamendi huvides viimastel kuudel ja daamid ja härrad, sooviksin veel kord öelda, et peale alguse aja viivitusi nõukogu poolelt me siiski suutsime nõukogule selgeks teha, et nad peavad äh, ka parlamendi seisukohta kuulama ning finantsmäärusega personali eeskirjadega me äh, suutsime selgitada, et tegu on kaasotsustusmenetlusega ning me suutsime juba kuulamiste käigus väga olulise edusamme saavutada. ja seetõttu on äärmiselt oluline, et ühenduse meetodit äh, kasutatakse ja et me kasutame ka seda, mis on lepingus sätestatud. ja et me ei jää mitte ainult äh, õiguse ja siseasjade valdkonna juurde, vaid et ka ühise välisjulgeolekupoliitika raames me oleme nüüd olukorras, kus me tulevikus esimest korda äh, saame õiguse äh, infole ja konsultatsioonidele ja et ähm, kui äh, saadikud nimetatakse oma äh, kohtadele, et nad tulevad tutvustama ennast ka Euroopa Parlamendile. samuti, mis puudutab finantsmäärust, et kolmandate riikidega sõlmitavad lepingud tuleb äh, kooskõlastada ka Euroopa Parlamendiga. see võimaldab Euroopa välispoliitikat ka parlamentaarses äh, raames äh, kujundada. kuid see ei tähenda seda, et parlament hakkaks välispoliitikat äh, ka aktiivselt tegema, meie soovime kontrolli, me soovime, et me saaksime öelda ei, kui see on vajalik, me soovime, et me saaksime kontrolliga üle, eelarve üle ja selleks meil on vaja infot ja kaasotsustusõigut, et tõesti vastata meie kodanike ootustele ja huvidele ja ma arvan, et me oleme selles suunas väga õiged otsustavad sammud äh, saavutanud, soovin siin ka kõrget esindajat tänada selle eest, et me läbirääkimistega õiges tõesti nii koostöövõimelised olime. suur tänu härra Helme Brokile, suur tänu teie ettekande eest! ma loodan, et te siiski peaksite kinni oma kõneajast, tegu oli küll väga olulise kõnega, kuid sellegipoolest pidage palun kinni kõneaja piirangutest. ma tervitan siin ka härra Šefčovitši, komisjoni asepresidenti. nüüd saab sõna Kiiver Hofstad. ka tema on raportöör, palun. Thank you very much suur tänu, härra president, kõigepealt ma tahaksin tänada Elmar Brokki ning Roberto Gualterit, kes olid kaasraportöörideks ja kellega koos me pidasime läbirääkimisi proua Ashtoniga, komisjoni ja nõukoguga. välisteenistus on nüüd loodud ja kolli-, kolleegid, ma arvan, et ma võin öelda, et tulemus on hea äh, mida kõik institutsioonid võivad toetada ja mille üle nad võivad uhked olla. ma ütlen seda vaatamata eilsetele märkustele, mida tegi härra Fillon, Prantsuse peaminister. tema ütles eile, et välisteenistus ei saa ületada teatud punast joont. ma pean ütlema härra Fillonile, te olete hiljaks jäänud, härra Fillon. sest me oleme läinud kaugele palju kaugemale kui Prantsusmaa poolt seatud punased jooned ja see pole mitte juhus. me lihtsalt kasutame täielikult ära Lissaboni lepingut ja rakendame seda. lepingus on kirjas ja selle lepingu on ratifitseerinud ka Prantsusmaa, et ühendada tuleb tulevikus Euroopa Liidu välispoliitika ja ma arvan, mida meil on vaja, härra president, mitte mingisugust äh, tagalalahingut me peame nüüd kasutama seda teenistust selleks, et anda välja tõeline Euroopa Liidu välispoliitika, sest olgem ausad, siiamaani meil tõelist välispoliitikat Euroopa Liidul ei olnud. kui ma olin nõukogu liige aastal kaks tuhat kaks, siis me kulutasime äh, viiskümmend sekundit Iraagile ja see oli tol ajal suurim välispoliitiline probleem tol ajal Euroopa ei olnud suuteline seda arutama, rääkimata ühisest positsioonist ja see ei tohi korduda. kindlasti mitte tänases multipolaarses maailmas, see ei ole üldse võimalik valik sellisel viisil jätkata. kolleegid, nüüd sõltub proua Ashtonist edasine ja meie tänane sõnum ongi, et välisteenistusel on selge suund ja tal on vaja liidrit, kuid leping, proua Ashton, on andnud teile palju pädevust selle teostamiseks, teil on õigus kokku kutsuda välisministrite nõukogu isegi lühikese etteteatamisega, teil on pädevus teha algatusi, sest te olete ka komisjoni asepresident, teil on vastutus äh, võtta vastu üldised suunised, äh, määratleda Euroopa Liidu strateegilised huvid ja kõik see vastutus langeb teile ja teie teenistusele. lubage anda üks nõuanne kogu selle läbirääkimiste protsessi lõpetamiseks. kujundage see teenistus välja kui ühenduse instrument. ühenduse edu on tuginenud eh, juba järele proovitud meetodile, milleks on ühenduse meetod. iga kord, kui seda on rakendatud, oleme saavutanud edusamme, on meid saatnud edu. vaatame näiteks ühtset turgu. kus seda rakendatud ei ole, siis oleme saavutanud stagnatsiooni, isegi tagasimineku. võtame näiteks Euroopa Liidu reaktsiooni finantskriisile. ainult läbi selle meetodi võime olla edukad. ja mit, ma räägiksin re reaalsetest Euroopa Liidu huvidest, mis on vabad liikmesriikide sekkumisest, ainult see tagab Euroopa Liidu arengu ja kui me kasutame ära oskusi ja ekspertteadmisi, mis on, mis saavad olema teie käsutuses, äh, siis me saame määratleda ka Euroopa Liidu tõelised huvid ja teie loomulikult peate määratlema need Euroopa Liidu huvid. minu arvates, Euroopa Parlamendi arvates, mis on hea Euroopa Liidule, on hea ka tema liikmesriikidele ja tema kodanikele, suur tänu! suur aitäh, härra raportöör palun, proua Cathy Ashton. härra president, lugupeetud parlamendiliikmed, suure rõõmuga olen siin täna, et rääkida ühest olulisemast teemast Euroopa Liidus, milleks on välisteenistuse loomine. kõigepealt tahaksin alustada tänusõnadega. Euroopa Parlament ning raportöörid on suhtunud sellesse töösse väga äh, konstruktiivselt, suur aitäh Elmar Brokile, Kiefer Hofstadtile ja äh, härra Gualtierile samuti ahveteid äh, eelarve kontrolli komisjoni, eelarvekomisjoni äh, ning äh, juurikomisjoni. kindlasti mõjutavad teie sõnad oluliselt välisteenistuse loomist. viimastel nädalatel oleme paljudki saavutanud üheskoos. tänan härra Šefčovitši, Hispaania eesistujat, mida juhtis härra Martine, Martinos ja eriti tänulik olema õigustalitustele, kes on meile pakkunud head nõu läbi terve selle protsessi. lugupeetud parlamendiliikmed, nüüd on aeg otsustada. viimastel kuudel on väga palju tähelepanu pööratud institutsioonilisele keerulisele struktuurile alustalade paikapanemine on väga vastutustundlik töö, kuid ei tohiks lasta silmis seda, miks me selle välisteenistuse loome. Need see puudutavad meie delegatsioone, sõjalisi missioone ja ka paljut muud. enne kui hakkan detailsemalt rääkima, tahaksin rääkida välisteenistuse ambitsioonidest tulevikus. ei ole paremat kohta kui seesama koda siin ning paremat hetke kui praegune hetk, et rääkida sellest, miks välisteenistus on Euroopa Liidule niivõrd oluline, miks see märgib pöördepunkti meie muutuvas geopoliitilises maastikus maailmas on võimukeskused ümber jaotumas ning maailm on omavahel järjest rohkem seotud, me peame kaitsma Euroopa Liidu väärtusi ning huvisid sidusamalt ning tõhusamalt ning peame, peaksime olema selles töös ambitsioonikad. Euroopa Liit ning, Euroopa Liidul ning liikmesriikidel on kasutada terve rida instrumente ning vahendeid selleks, et tagada äh, et maailm oleks parem paik ning ühtlasi ka stabiilsem. peaksime maksimeerima oma mõju koha peal, eriti just konfliktsetes piirkondades. igal pool seal, kus mina olen käinud, Gazast Haitini, Ida-Aafrikast Balkanini, olen ma jõudnud just nimelt sellele järeldusele. Euroopa Liidu välistegevus kaasab alati erinevaid tegureid välispoliitika ei ole sama, mis äh, diplomaatia, kas me räägime siin humanitaarabist või konfliktide äh, lahendamist. proua Georgieva ja teiste komisjoni kolleegidega kindlasti leiavad nad kõik oma konkreetsed rollid. lisa, tänu Lissaboni lepingule on meil võimalus tegutseda üheskoos ühe ühtse strateegia all. nii et meie ambitsioonid on nüüd saamad, saamas tegelik, jõukuseks. ma loodan, et läbi välisteenistuse meie häält kuuldakse ning kui me tegutseme, siis meie teod ka mõjutavad olukorda. peame tegelema panda-, pandeemiatega, haprate riikidega, kliimamuutusega, ebaseadusliku sisserändega, kui me oleme, tegutseme üheskoos, oleme me tunduvalt tõhusamad ja loomulikult selleks, et olla tõhusamad, peame me koondama kokku kõik meie vahendid, kas me räägime arenguabist, tsiviil- ja äh, sõjaliste kriiside haldamisvahendid, äh, konfliktide ennetamine, rahu tagamine, julgeolek ning stabiilsus. Euroopa Liidu tulevikus on see väga oluline ning samuti maailma tuleviku jaoks on see eriti oluline. kallid kolleegid, ma olen isegi näinud, millega me võimelised oleme kui me üheskoos tegutsesime, kui ma käisin Ida-Aafrikas, siis nägin, kui hästi meie operatsioon Atalanta toimib. kuid äh, samuti tuleb äh, seda teha ma-, nii-öelda maa peal. lahendused probleemidele merel leiduvad kuival maal. me peame tagama selle, et meie programmid töötaksid paremini ja sellepärast Keenia, Tansaania, Mauritiuse, Mosambiigi ning Lõuna-Aafrika äh, juhtidega ning samuti Aafrika Liiduga kohtun juba peagi. on vaja leida lahendused Aafrika tasemel ning tagada ka see, et Somaalia elanikel oleks parem tulevik. ma tean, et me suudame tulevikus nii mõndagi saavutada. tunnistan, et olen väga ambitsioonikas. minu arvates on saabunud aeg liikuda edasi ning panna välisteenistus tööle minu arvates on meil olemas juba väga hea kokkulepe, meil on äh, kokkuleppe eelnõu ning äh, lisaresolutsioone. ma ei taha siin analüüsida küll kõiki aspekte, kuid tahaksin siiski tuua välja mõned kõige olulisemad punktid selles osas, kuidas suudame paika panna tagatised olulisemates valdkondades. kõigepealt seisame me hea ühenduse meetodi eest kõikides valdkondades välisteenistus teeb tihedat koostööd komisjoni teenistustega Euroopa Liidu süsteemi raames. teiseks, ma tean, kui väga oluline on poliitiline vastutus Euroopa Parlamendile ja ma olen veendunud selles, et luuakse ka äh, väga tugev raamistik poliitilise vastutuse tagamiseks. ühtlasi tagame teabevahetuse Euroopa Parlamendiga ja ma tagan selle, et minu kaastöötajad pööravad sellele aspektile erilist tähelepanu. paraku ei saa ma teie aruteludes osaleda nii tihti, kui ma saan, kuid mul on väga hea meel, et on paika pandud süsteem, et mind asendada. sinna on kaasatud erinevad kolleegid komisjonist ja teinekord ka äh, välisasjade komis-, vabandust, välisasjade nõukogu kolleegid. nüüd äh, rahaline vastutus ma olen väga rahul sellega, et meil on plaanis luua tugev äh, finantsraamistik, mis võimaldab tegeleda teemadega nagu äh, aladelegatsioonid, delegatsioonide juhid ning e-, eelarvele heakskiidu andmine. mul on plaanis luua äh, vanemametnike süsteem ja üh-, kuhu oleks kaasatud ka mm, operatiivtegevusega tegelevad ametnikud. meil on plaanis ka arengu ähm, koostöö ning arengu rahastamise osas suured plaanid, mõned kardavad, et võib-olla me oleme vähem ambitsioonikad selles valdkonnas, tegelikult on olukord hoopiski vastupidi. just nimelt meie arengukoostöö on andnud meile väga olulise rolli rahvusvahelisel areenil, seega meie koostööprogrammid on võtmeelemendiks meie kahepoolsetes ning regionaalsetes suhetes ja uues Lissaboni lepingu kontekstis on see eriti oluline, loomulikult areng äh, ei ole eraldi välisasjadest ja seega, kui me loome ühise tugeva platvormi, mis võimaldab meil koostööd teha, siis suudame sellega saavutada. tänu Stefan Füülele ning härra Piibalksile suudame tagada vaesuse vähendamise ja tagada meie koostööprogrammide tõhususe. viiendaks, vastavalt liikmesriikide soovidele üks kolmandik personali välisteenistusest tuleb riikide diplomaatilistest teenistustest, selleks et me saaksime kasutada ära nende teadmisi, keelealaseid teadmisi ja nii edasi, siis vähemasti kuuskümmend protsenti ikkagi nendest inimestest on alalised ametnikud. ühtlasi on meil vaja tagada geograafiline tasakaal ning mitte äh, lasta silmist ka mitmekesisuse küsimusi mitmekesisuses ähm, lasub meie tugevus. Euroopa Liit peaks selle üle pikemalt järele mõtlema. Euroopa parimad diplomaatide teadmised ning keelealased teadmised kujunevad kindlasti just nimelt meie konkurentsialaseks ähm, tugevuseks. nüüd äh, keskadministratsioonist idee seisneb selles, et me kõik mõistaksime seda, kuidas välisteenistus lõppkokkuvõttes välja nägema hakkab. härra president, oluline on see, et juba algusest peale liiguksid asjad korralikult, me peaks olema järelevalvevõimalus. parlamendiliikmed on esindanud mitmeid erinevaid küsimusi kriisi haldamise ning rahu tagamise kohta. ma tagan selle, et komisjoni vastavad teenistused tegelevad eh, kriiside haldamise ning rahu tagamise planeerimisega ja kindlasti teeme meiega äh, tihedat koostööd. loomulikult see ei kahjusta kuidagi nende poliitikate valitsuste vahelisi valdkondi. tänu erinevate osakondade koostööle kindlasti suudame saavutada nii mõndagi. kõik välisteenistuse omavahelised osakonnad hakkavad tihedat koostööd tegema. jäädes oma konkreetsete ülesannete juurde. tagan ka selle, et pandaks paika koordinatsioonisüsteem eriesindajatega ning vastavate teenistuste ning osakondadega. Euroopa Parlament on pööranud suurt tähelepanu alati ka inimõiguste küsimustele, see on prioriteet, mida jagan ka mina ning kõrge esindajana ma luban, et annan inimõiguste edendamisele ning hea valitsemistava edendamisele üle maailma väga suure tähtsuse. juua-, luuakse ka peakorteri tasemel inimõiguste teemaline osakond ning samuti erinevad delegatsioonid, kes tegelevad inimõiguste äh, olukorra järelevalvega ning tegutsevad ka selleks, et ähm, rakendada jälle Euroopa Liidu inimõiguste alaseid äh, eesmärke. meil on vaja tugevamat äh, välispoliitikat, meil on vaja tugevamat platvormi selleks, et kaitsta Euroopa Liidu väärtusi, on aeg, et me annaksime endale ka vahendid selleks, et need eesmärgid saavutada, tuleb panna tööle õiged inimesed, et nad teeksid ära selle töö. ma olen nõus äh, sellega, mida parlamendiliikmed on juba maininud. me räägime personalieeskirjadest ning finantsmäärusest ja samuti kahe tuhande kümnenda aasta ähm, lisaeelarvest ma loodan teie toetusele, hääletatakse homme ja ma loodan, et sellest kujuneb ajalooline samm edasi Euroopa Liidu jaoks. kuigi me ei jõudnud oma lõppsihtkohta, siis ikkagi on tegemist olulise poliitikaga, mis näitab, et me jagame ühte nägemust tulevikust, aitäh! suur tänu, proua asepresident ja kõrge esindaja. nüüd saab sõna härra asepresident, äh, härra Šefčovitš, palun Uh, suur tänu, härra president, lugupeetud parlamendiliikmed, lugupeetud kõrge esindaja, kallis Kati, lugupeetud daamid ja härrad. kõigepealt ma äh, tervitan äh, seda, et äh, Euroopa Parlamendi ettepanek toetab väga tugevalt Euroopa välisteenistuse loomist. see on äärmiselt selge oluline signaal selle kohta, et äh, Euroopa välisteenistus on saanud selle demokraatliku äh, koja toetuse, see on väga oluline. samuti me peame vaatama, kui oluline on olnud Euroopa Parlamendi äh, roll selle teenistuse loomisel. ma pean ka väljendama oma kõrget hinnangut sellele tööle, mida proua Käte Ashton on teinud viimastel kuudel uue teenistuse loomisel ma tean, et see oli keeruline ja raske, kuid sellegipoolest meil õnnestus äh, saavutada poliitiline konsensus mõningate kuude jooksul peale seda, kui uus leping jõustus, ma arvan, et see on tõesti märkimisväärne saavutus. Cathy Ashton on saavutanud väga äh, tugeva baasi ähm, äh, selle otsuse jaoks, kuid äh, otsuse eelnõu pidi läbima ka selle demokraatliku kontrollimenetluse ja äh, meie neljapoolsed läbirääkimised äh, raportööridega, Broki, Verhofstadti, Gualtieriga ja ka komisjoni äh, kolleegidega oli väga olulised, ma võin teile öelda, et läbirääkimiste raamis me vaatasime läbi täpselt iga lõike ja üritasime leida parima lahenduse ja ma arvan, et me ka leidsime need Äh, kolm valdkonda oli arutelul. kõigepealt, kuidas me saaksime ähm, Euroopa välisteenistuse ähm, põhjalikult kaasata Euroopa äh, poliitikatesse. teiseks, väga oluline teema, kuidas äh, me saame saavutada korraliku finantstegevuse. ja ma arvan, et iga kord, kui me üritame luua midagi uut, siis meil on vaja äh, ka, et äh, oleks äh, paigas finantsvaldkonnas kõik kontrollimeetmed ja kolmandaks, arenguabi. kuidas me saame seda korralikult hallata, kuidas me saame arenguabi raames säilitada mm, Euroopa Liidu tegevused ja ka siin me väga intensiivselt tegelesime nende teemadega ja ma arvan, et me leidsime lahendused, mis loovad parimad sünergiad, mis äh, abistavad meil, aitavad meil ka kaasata liikmesriikide ekspert, äh, spetsialistide kogemused ja see loomulikult äh, veel tugevdab sünergia efekti. ja see on äärmiselt oluline ka Euroopa Liidu esindamiseks rahvusvahelisel areenil. ja hiljem sel kuul komisjon tegeleb veel kord selle otsusega ja ma ütleksin, et meie koostöö kõrge esindaja komisjoni parlamendiga on olnud äärmiselt hea ja me loodame, et see hea koostöö e, jõuab edasi ka finantsmääruse personali eeskirja lõpliku e, otsuse vastuvõtmise suunas ja ma öö, e, öö, ootan väga Euroopa välisteenistuse tööle asumist. suur tänu! komisjoni asepresidendile ja nüüd arengukomisjoni nimel saab sõna härra Kaczmarek. härra president, härra äh, volinik äh,, proua kõrge esindaja. läbirääkimiste tulemus oli väga hea ja praegune dokument on parem kui selle eelnõu. ma sooviksin aga selgitada pisut meie äh, soove meie soovisime kõigepealt keskenduda sellele, et arengupoliitika eesmärgid oleks arvestatud äh, erinevate poliitikate valdkondade raames. teisiti öeldes, me ei soovinud, et arengupoliitika muutuks lihtsalt kui präänikuks me soovisime et säiliks ka kontroll finantside üle ja et äh, siin saaks tugev, suurema pädevusega arenguvolinik. samuti meie jaoks oli oluline, et äh, mitte ainult ei kaasataks äh, meie liikmesriikide diplomaate, vaid ka spetsialiste, kes on kursis ka teiste valdkondadega nagu kaubandus ja nii edasi. suur tänu, härra Kaczmarek ja nüüd härra Ivo Strejček Inta äh, komisjoni nimel. suur tänu, härra president, kõrge esindaja, daamid ja härrad. härra Brocki, härra Verhofstadi raport Euroopa välisteenistuse kohta on kompromiss ja nagu kõik kompromissid, on seal oma plussid ja miinused meie meelest on positiivne see, et Euroopa välisteenistus peab andma aru Euroopa Parlamendile oma poliitilise ja eelarvelise tegevuse osas, kuid parlamendi järelevalvet tuleks isegi tugevdada veel, et võetakse arvesse ka rahvusparlamentide arvamust, eriti vastavalt eriti mis puudutab äh, välis- ja julgeolekuküsimusi, sest see nendega ju hakkabki tegelema Euroopa välisteenistus. mis puudutab äh, välisteenistuse praktilist korraldust, on kahju, et äh, raport ei võtnud arvesse meie komisjoni arvamust, mida toetas Rahvapartei ja ALDE. me tahtsime selgitada pädevusi, eriti mis puudutas äh, peadirektoraati, mis vastutab kaubanduse eest vastavalt artiklile kakssada seitse ja kakssada kaheksateist. suur tänu. Gualtieri. suur tänu, järgmiselt saab sõna Roberto Gualtieri eelarvekomisjonist. suur tänu, härra president, proua kõrge esindaja, härra asepresident. raport, mida me asume hääletama, ei ole lihtne arvamus see on tulemuseks intensiivsetele läbirääkimistele ja ma tahaksin siinkohal tänada kõr prouad kõrget esindajat, Hispaaniat eesistujana. Nende läbirääkimiste käigus etendas parlament otsustavat rolli selleks, et olulisel määral muuta teksti, mille nõukogu peab vastu võtma. Madriidi kompromiss on igati sidus ja vastab täielikult eesmärkidele, mis iseloomustasid härra Broki ja härra Verhofstadti tööd eesmärgiks on piisavate vahenditega välisteenistus, kes vastutab sidusa ja jõulise välistegevuse eest, kuid samal ajal tegutsedes ühenduse meetodi alusel ning demokraatliku kontrolli kontekstis, mida teostab Euroopa Parlament. me rääkisime siin punastest joontest, mida parlament ei tohiks ületada just tänu sellele, et Euroopa Parlament suutis täielikult ja dünaamiliselt oma äh, õigusi teostada, ületades punaseid jooni äh, mõnede valitsuste jaoks. see näitab, et me oleme saavutanud demokraatlikuma ja euroopalikuma teenistuse, mis võimaldab tagada koostöö ja arengupoliitika sidumise välistegevusega, ilma et nende poliitikate autonoomia satuks ohtu ja, või komisjoni vastutus. see eelarvepädevuse kasutamine on väga tähtis Euroopa Parlamendi jaoks, parlament jätkab sellel teel, eriti lähikuudes, selleks, et no, äh, määrata kindlaks äh, üksikasjad personali eeskirja ja finantsmääruse osas ning selleks, et jälgida, kuidas välisteenistus hakkab tegutsema Eh, pidades kinni Madriidi kokkuleppe sisust ja sätetest, eh, kus Euroopa Liidu ametnikud on teenistuse eh, kandvaks jõuks. tahaksin öelda kõrgele esindajale, et Euroopa Parlament väljendab oma täielikku toetust tõelise välispoliitika väljakujundamisele, ning selle ühenduse poliitikaks muutumisele ning siinkohal on Madriidi leping oluliseks etapiks. suur tänu. sõna saab, kolleeg Alfini ei ole vist siin. Läheme siis edasi proua Lunatšeki juurde naiste õiguste komisjonist. suur tänu, härra president. proua Ashton, härra volinik, daamid ja härrad ka minul on nüüd äh, nii-öelda kaks äh, kübarat peas, ma räägin siin nii äh, Naisõiguste Komisjoni arvamuse koostajana kui ka roheliste esindajana, seda ma teen kõik, mõlemad oma kolleegi Franziska Bart-, Brandneri nimel, kes kuus kuud tagasi sai oma väikse tütre emaks ja seetõttu ta jättis need üle töökohustused minule. naiste õiguste komisjon on keskendunud eelkõige just äh, soolise, äh, soolise võrdsuse esindamise aspektile loodavas välisteenistuses. proua Ashton, ma lähtun sellest ja ma loodan ka teie tegevusele, et äh, võrdõiguslikkuse küsimus mis on kirjas ka artiklis sada viiskümmend seitse ähm, Euroopa toimimise lepingust, et seda ka rakendada. et seda rakendada ka personali valiku puhul ja seda kõikidel tasanditel, et ka delegatsioonijuhtide hulgas oleks võrdselt mehi ja naisi. roheliste raportöörina sooviksin ma tänada äh, raportööre väga hea koostöö eest ja ma tänan ka selle eest, et me oleme suutnud väga palju parandusi saavutada esialgse tekstiga võrreldes. me vajame tõhusat ühist Euroopa välispoliitikat, seetõttu minu fraktsioon toetab ka tänast raportit ja me homme ka toetame seda hääletusel. tugev inimõiguste struktuur, arenguabi äh, tagamine, äh, finantskontroll, näiteks tulevased äh, Ehm, suursaadikud peavad siin kõigepealt kuulamised läbima Euroopa Parlamendi ees, enne kui nad ametisse nimetatakse. samuti on vaja läbipaistvust finantstegevuses. kuid eh, praegu ei ole veel päris selgeid struktuure loodud eh, kriisi ennetamiseks ja loodaval välisteenistusel ei ole võimalik ka kodanikele konsulaarteenuseid pakkuda. meie soovime rohkem panustada just äh, kriisi ennetamisele, tsiviilkriiside ähm, abile ja seetõttu on äärmiselt oluline meie ettepanekuid äh, rakendada, aga see õnnestub meil ainult siis, kui meil õnnestub äh, täita ka riiklikke huvisid, näiteks eriti, mis puudutavad äh, Äh, mõningate liikmesriikide, näiteks nagu Prantsusmaa äh, militaarseid huvisid, mis me, millega me olime silmitsi eelmisel nädalal. Te kindlasti saate äh, toetuse meie parlamendilt, kui te rohkem siiski meie kodanike huvides töötate, mitte niivõrd liikmesriikide huvides ja suur tänu, järgmine kõneleja. härra Kalfin. härra president, proua Ashton, härra volinik viimaste kuude jooksul me oleme arutanud väga olulisi äh, teemasid, eriti mis puudutab siis äh, Euroopa Liidu kulutusi äh, välisteenistuse loomisel. meie jaoks olid olulised just eelarve läbipaistvus ja selle tõhus rakendamine ja seetõttu ma leian, et me leidsime parimad lahendused, selged äh, vastused, mis puudutavad ähm, eelarvemenetlusi, äh, saavad ka rakendatud äh, kõikide asjaosaliste institutsioonide poolt. me ei soovi viivitada välisteenistuse tööle asumist, ja me loodame, et välja pakutud mehhanismid saavad ka täielikult tööle asuda ja et meie maksumaksjate huvid on ka täielikult kaitstud, suur tänu. härra Mauro, palun, Rahvaparteist. suur tänu, härra president, kallid kolleegid. sündmused, mis leiavad aset iga päev üle maailma on muutnud selle vajaduse Euroopa diplomaatilise teenistuse järele väga selgeks. poliitilist kokkulepet ei, tuleb pidada loomulikult väga heaks alustalaks ja samuti on see selge signaal sellest, et välisteenistus tõepoolest ka äh, konkreetselt toimima hakkab. välisteenistus peab olema jõuline, see peab võimaldama suurendada Euroopa Liidu rolli rahvusvahelisel areenil välisteenistus kaitseb ühenduse süsteemi ja Euroopa Parlamentil on ju ka eelarvepädevus selles osas ja see annab meile käegakatsutavad õigused. siin on võtmeküsimusi näiteks liikmesriikide suhtumine, näiteks härra Gualtieri viitas siin punastele joontele, tõepoolest Madriidi kokkuleppes ületati need jooned ja mitteametlikus plaanis mängib see väga olulist rolli, mitmed valitsused on siin sellisel mm, kahtleval positsioonil, kui me võtame näiteks minister Moratinose, kes esindas mm, e, Hispaania eesistujat, ta mm, oli suures ärevuses, ta tahtis jõuda kokkuleppele ja kahepoolsed lepingud, mõned valitsused eelistavad kahepoolseid lepinguid kui tõelist Euroopa ühist poliitikat. proua kõrge esindaja, me riskime väga paljuga, kui me lubame endale sellist äh, ebaselgust. igaüks soovib omaenda poliitikat ja see viib lõpuks selleni, et mingisuguseid tõhusaid instrumente paika ei panda ja ma loodan, et te olete võimelised saavutama liikmesriikidega selle, mida me kõik soovime suur aitäh. nüüd härra Švoboda, palun. suur tänu, härra president, ma usun, et äh, raportöörid ja äh, Cathy Ashton äh, on äh, saanud väga hea ettepaneku koostatud, minu äh, fraktsioon on toetanud seda üksmeelselt ja me toetame seda homme ka hääletusel loomulikult äh, on siin oluline ka see, et meie valitsused peaksid andma välisteenistusele rolli, loomulikult äh, Prantsuse valitsusel on võib-olla teistsugused probleemid, kuid äh, tegu ei ole siin sellega, et tegu on justkui Euroopa mm, diplomaatia ülespuhumisega, ei, siin ei ole mitte diplomaatiliste teenistuste kahekordistamisega, vaid siin on diplomaatiliste teenistuste töö tõhustamisega siin on tegu Euroopa Liidu diplomaatilise teenistusega, see on selle asutuse töö eesmärk ja seetõttu me peaksime Cathy Ashtonile ja välisteenistusele võimaluse andma, siin on tegu ka esimese eesistumisega, mis äh, selle tööga äh, ka praktiliselt peale hakkab. oluline on see, et äh, me sisendaksime, sisestaksime rohkem Euroopat ka meie välispoliitikas, suur tänu ja nüüd härra Lambsdorff äh, liberaaldemokraatide fraktsiooni nimel. suur tänu, härra president. me oleme hääletuse lävel ja me peame tegema järeldused. me näeme, et äh, siin on praegu välja pakutud paremad ettepanekud struktuuri ülesehituse osas, kui esialgses tekstis oli oluline, on ka äh, aruandluskohustuse küsimus nimelt äh, Brüsselis äh, Euroopa tasandil tuleb olulisi välispoliitilisi öö, äh, otsuseid võtta. inimõiguste küsimus on äärmiselt oluline minu fraktsioonile, mul on hea meel, et ka selles osas on häid ettepanekuid saavutatud, kuid on ka varjupool, nimelt siin ei ole suudetud täielikku poliitilist esindatust saavutada jah, Euroopa Parlament on küll kaasatud, kuid Euroopa Parlament ei ole maailm ja te peate ka Euroopat äh, esindama nii Mallorcas kui ka äh, Kiievis. nii et ma loodan, äh, oleksin väga loodanud, et siin esindatuse küsimus oleks teisalt esindatud, te ütlesite, et et te olete näinud ka minu avaldust tsentraalhalduse kohta, kuid asja sellest me oleme näinud kahte avaldust nimelt nelikümmend kaheksa tundi peale Madridi kohtumist tegite Koreperis ühe avalduse ja seal ei viidatud mitte ainult kahe tuhande üheksanda aasta eh, avaldusele, vaid ka eh, Lissaboni eh, lepingule. täna te tegite avalduse siin Euroopa kodanike valitud esindajate ees ja ma loodan, et te siiski jääte tänase esinduse, tänase avalduse juurde mitte kahekümne kolmanda juuni avalduse juurde, sellepärast ei saa ähm, hakata esitama erinevaid äh, kinnitusi pädevuste osas. nii et ma loodan, et tänane avaldus asendab siiski selle, mis te Koreperis tegite. ja ärge palun öelge, et nende kahe avalduse vahel ei ole mingit vastuolu. vastuolu on, seisneb selles, et kas te loote midagi väga, väga selge struktuuri või siis meil on väga suur probleem tulemas. suur tänu. ja nüüd saab sõna proua Hautala Roheliste nimel. ilmaista tyytyväisyyteni tähän neuvottelutulokseen erityisesti siitä syystä. suur tänu, härra esimees, ma tahaksin tervitada seda tulemust, sest ma arvan, et inimõigusi on täielikult arvestatud selles uues kokkuleppes mis saavutati institutsioonide vahel. tahaksin julgustada kõrget esindajat sellest kokkuleppest kinni pidama. mul on väga hea meel, et administratsioonil saab olema sel-, selgelt olemas üksus, mis tegutseb inimõigustega kõikides välistegevuse valdkondades. ja peaksime hoolitsema ka selle eest, et tegemist oleks tõesti kõrgetasemelise Äh, instantsiga, et ta suudaks seda tööd teha. kõik Euroopa Liidu delegatsioonid välismaal peaksid äh, omama ühte inimest, kes tegeleb inimõigustega kohalikul tasandil. Äh, parlament, Euroopa Välisteenistuse kõrge esindaja peaksid rakendama uut tava, mis tugineb Lissaboni vaimust. ehk siis tuleb olla sidus ja meil peab olema sidus ja jõuline välispoliitika. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Tänak. härra president, välisteenistus ehk või Euroopa diplomaatiline teenistus, sellele eelnes, eelnesid pikad kemplemised tema koosseisu üle, nüüd on see lõppenud ja tuleb avastada tunnustust proua Ashtonile tema konsensusliku konstruktiivse lähenemise eest. Briti konservatiivid olid vastu välisteenistuse loomisele nüüd me lepime konstruktiivselt äh, lähenedes sellele küsimusele. tegemist on aktsepteeritava kompromissiga minu silmis, kuid võib-olla tuleks oodata sui generis institutsioonilt seda, mis on hübriidne. mina isiklikult sooviksin, et äh, valitsustevahelisele ja nõukogu põhisele lähenemisele, saavutustepõhisele lähenemisele tuleks asetada rohkem rõhku kui riiklikele kvootidele ning poliitilised prioriteedid samuti. miks mõned endised peaministrid näiteks ei võiks osaleda, kuid ma tervitan siiski stra-, välisteenistuse strateegilist rolli abipoliitikas ning äh, parlamendile antud pädevust ametisse nimetamistel ning eelarve ning personali eeskirjade aspekti see te-, see tugevdab demokraatliku kontrolliteenistuse üle ning ma loodan, et äh, rahvusparlamentide liikmed samuti kaasata, kaasatakse ametlikesse struktuuridesse juba algusest peale järelevalve teostamisel. see on eriti tähtis äh, sõjaliste ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika missioonide puhul, mida rahastatakse riikide eelarvetest. Ühendkuningriik panustab oluliselt nendesse missioonidesse ning meie parlamendiliikmed tuleb olla, peavad olema täielikult kaasatud, kui me tahame tagada rahva toetust sellistele missioonidele suur tänu, kolleeg. ja nüüd Willie Meier kuue nimel. suur aitäh, härra president, härra kõr-, proua kõrge esindaja paraku meie välisteenistuse raporti poolt ei hääleta esiteks sellepärast, et selles nii keerulises välisteenistuse ülesehitamise protsessis on mitmed liikmesriigid avaldanud suurt survet ning teiseks, meie arvates on siin oluline aspekt välisteenistuse struktuuris ja me oma fraktsiooni soove äh, ei saavutanud. teiseks, me ei taha, et selleks saaks sui generis institutsioon, me tahaksime, et oleks tagatud see, et Euroopa Parlamendil ning rahvusparlamentidel oleks mitte ainult eelarve järelevalve, nagu Madridis sellest räägiti, vaid ka parlamentaarne ning poliitiline kontroll. ei tohi unustada seda, et me oleme ainus demokraatlikult valitud institutsioon Euroopa Liidus. erilist muret valmistab meile see, et Euroopa Liidu sõjalised struktuurid ning samuti teised seotud ähm, valdkonnad oleks osa välisteenistusest. see tähendab, et Euroopa Kaitseagentuur ning ähm, ähm, missiooni äh, juhid ning äh, samuti luureteenistused oleksid nüüd selle välisteenistusega seotud ja see on täielik viga. mis puudutab rahastamisvahendeid, ning ka teisi vahendeid, siis meie arvates ei peaks need kuuluma välisteenistuse süsteemi alla. lisaks sellele arvame, et see teenistus on ähm, nii-öelda sõjalise suunitlusega ja tsiviilaspekt Euroopa välispoliitika, välispoliitikas võib jääda hoopiski kaitse- ning julgeolekupoliitika alla. ja see tähendab, et kõik, mis on seotud arenguga ning ähm, konflikti haldamisega jääb samuti sama poliitika alla. seega meie fraktsioon ei saa hääletada selle raporti poolt, sellepärast et siin ei ole lahendatud põhimõttelised küsimused. tõepoolest, edasiminek on toimunud näiteks eelarve kontrolli osas, kuid kõik oleme teadlikud sellest, et viimast sõna, viimane sõna ei jää siin Euroopa Parlamendile. kui nendel põhjustel hääletame me selle raporti vastu. suur aitäh! suur tänu! nüüd äh, kolleeg David Campbell-Banner, palun. härra president, siin on hoopis sügavam küsimus välisteenistusega, mis tuleneb rahvusvahelisest õigusest ja sellest, et milline on üldse rahvusriik. vastavalt tuhande üheksasaja kolmekümne üheksanda aasta konventsioonile on neli erinevat tingimust, millele peab vastama rahvusriik. esiteks pidev rahvastik, defineeritud territoorium, valitsus ning võime luua diplomaatilisi suhteid teiste riikidega. Euroopa Liit täidab kolme nendest tingimustest, meil on oma rahvastik, Lissaboni lepingu alusel oleme me kõik Euroopa Liidu kodanikud, meil on defineeritud territoorium, kõikidel Euroopa Liidu liikmesriikidel on kindlalt kindlaks määratud piirid, kuid meie oleme alati rääkinud sellest, et on ka olemas tegelikult Euroopa Liidu valitsus Euroopa Nõukoguga ja nii edasi. aga nüüd peab olema meil võime ka äh, alustada diplomaatilisi suhteid teiste riikidega. härra president, mina usun, et läbi Lissaboni lepingu ning äh, parunes Ashtoni äh, ja välisteenistuse rolli on nüüd Euroopa Liidu, liit täitnud kõik neli tingimust, mis on seatud vastavalt rahvusvahelisele õigusele, selleks et meid käsitletaks ühtse rahvusriigina. ma näen, et mitmed seda toetavad, see kinnitab minu sõnu ja seda, et meie rahvusriigid on ohus suur aitäh, siin näen spontaanset reaktsiooni fraktsioonilise kuuluvuseta. Vanmiddag debateerime over de European External Action Service. suur tänu, härra president, täna pärastlõunal me arutame välisteenistuse üle, meie fraktsioon on Euroopa välisteenistuse loomise vastu, sest see, siin on tegu Lissaboni lepingu kohutava tagajärjega ja meie äh, elanikkond lükkas selle lepingu õigusega ka tagasi, nagu me näeme, sellepärast et nüüd üritatakse luua Euroopa superdiplomaatiat, mitte keegi ei tea, kuidas see praktikas tegutsema hakkab. ja vahepeal üritab Euroopa rohkem võimu endale haarata. võim aga ei pea olema mitte Euroopa Liidus, vaid liikmesriikides. peale selle proua Ashtoni plaanid lähevad maksma väga palju raha juba juba praegu me oleme ületanud oma eelarvepiirid ja proua Ashton, kui ta võtab, kui kasutab enda ja oma personali jaoks lennukeid neid, siis juba see neelab väga palju miljoneid. kodanikud vaatavad kogu seda mängu pealt, ei tohi aga mitte midagi öelda. aga millise, missuguse demokraatliku absurdsusega siin siis tegu on? millega need diplomaadid tegelema hakkavad? peatselt on terves maailmas Hollandi äh, saatkonna kõrval ka Euroopa saatkonna, äh, saatkond. aga Hollandi kodanikud leiavad siiski ainult Hollandi saatkonnas neid teenuseid, mis neile tõesti kasuks on. nii et jätke ometigi jalgpall ja eelarve hollandlastele, mitte teistele. suur tänu ja nüüd järgmised kõnelejad. kõigepealt saab sõna siis härra Salafranca. suur tänu, härra president kõrge esindaja avaldusega ning võttes arvesse ka homset hääletust, siis on konsultatsioonimenetlus lõppenud, seega on praegu käes aeg tänada kõikide tööd, eriti raportööre tuleb nüüd operatiivselt kasutada ka kõike seda tehtud tööd selleks, et välisteenistus hakkaks võimalikult ruttu tööle ning ei tohiks unustada seda, et välisteenistus ei ole eesmärk iseenesest, vaid see on ikkagi selleks loodud, et Euroopa Liidul oleks nähtav, tõhus ja sidus välispoliitika. ma olen veendunud selles, et kõrge esindaja poolt antud tagasisided oma avalduses poliitilise vastutuse osas on rahuldavad ning et ta täidab kõik need tingimused, mis on seotud Äh, Lissaboni lepingu osas, mis puudutab äh, teabenõudeid. proua Ashton, Euroopa Parlamendist kujuneb kindlasti äh, truu ähm, kaaslane välispoliitikas juba ähm, Washingtoni ehk Afganistani delegatsioonide juhtidega oleme seda ka näidanud, kuid samas peame me tõestama seda, et see uus teenistus on tõhusam kui praegune rahvapartei nimel tahaksin soovida teile palju edu selle välisteenistuse loomisel ja ähm, meest tegudest, nagu võiks öelda. kolleeg Adrian Severin, one minute thirty. nüüd äh, härra Severin, üks kolmkümmend, palun. daamid ja härrad, meil on vaja proaktiivset välispoliitikat, millest juhinduksime oma Euroopa Liidu öö, äh, eesmärkides ning põhineme ühistel väärtustel turvalisus on väga oluline rahvusvahelisel tasemel, näitab üles ka meie solidaarsust nii Euroopa Liidu sees kui ka väljas. seda tüüpi poliitika eh, püüdleb selle poole, et suurendada Euroopa Liidu võimekust pakkuda julgeolekut oma kodanikele ning parandab ka Euroopa Liidu võimekust parandada rahvusvahelist keskkonda ning mitte ainult reageerida muudatustele, vaid luua ka vastavad institutsioonilised äh, instrumendid tänu tõhusale välisteenistusele. me ei tohiks unustada seda, et see teenistus ei ole mitte otsustav organ, tegemist on ühenduse instrumendiga, mis peab ellu rakendama välisteenistuse ning välistegevuse otsuseid ning enne seda peavad, peab see toetama otsustusprotsessi kõrge esindaja juhtimise all ja seda koordine-, koordinatsioonis teiste institutsiooniliste teguritega Euroopa Parlament on selgelt väljendanud oma murepunkte, poliitiline kontroll ning poliitiline vastutus, sealhulgas ka eelarve mõõde. läbipaistvus on välisteenistuse toimimises väga oluline ning tuleb tagada ka see, et eelarve oleks tõeliselt konsolideeritud. sel viisil on Euroopa Parlamendil võimalik kontrollida seda, kas poliitikad on ka tõhusad toetame olemasolevat kokkulepet, Euroopa Parlamendi nõudmised on täidetud, on tagatud ka see, et kiiresti tegeletakse ettenägematute probleemidega. härra president katkestab, suur aitäh! kaks minutit on möödas. järgmine kõneleja, palun härra president, tundub, et meil on nüüd laiapõhjaline kokkulepe nende instrumentide osas ja protsesside osas ja, ja personali osas. nüüd on meil vaja poliitilisi põhjendusi. me peaks olema piisavalt vaprad selleks, et võrrelda ja vaidlustada üksteise äh, välispoliitikat äh, liikmesriikides ja kui me ei suuda äh, ennast kehtest-, kehtestada sellistes kõnelustes ja kui me ei suuda leida selliseid poliitilisi põhjendusi, sellist ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat, ei saagi tekkida. Käti Ashton peaks olema vastu mõnedele karmidele küsimustele. näiteks, miks viis riiki on endiselt äh, vastu sellele, et tunnustada Kosovo iseseisvust? mikspärast Kreeka võib blokeerida Makedoonia esiletõusu riigina. mikspärast on endiselt külm sõda käimas Türgi ja Küprose vahel? ja ma loodan seda tüüpi raskeid küsimusi esitades, et ähm, ma saan loomingulisi ja vapraid vastuseid. näiteks ettepanek äh, võtta ette ühine äh, äh, missioon selleks, et võidelda rahvusvahelise kurja, kuritegevuse vastu. see just seda tüüpi poliitikat oleks meil nüüd vaja Käti Ashtoni teenistuselt, nendelt tipptaseme diplomaatidelt, keda me oleme kokku toomas. soovin edu ja õnnitlused juba seniste saavutuste eest. suur tänu. kolleeg Sargentini, üks minut. suur tänu, härra president minu eelkõned Roheliste fraktsioonist juba rääkisid äh, naiste esindatusest äh, välisteenistuses. mina sooviksin tulla arenguabi äh, koostöö juurde. arengukomisjoni esindaja härra Kaczmarek ütles juba, et arenguabi koostöö ei ole selline asi, mida Euroopa Liit peaks suruma kõikidesse valdkondadesse. mina olen sellise muudatuse vastu, mis praegu on välja pakutud. arenguabi eest on pädev endiselt härra volinik Piibaks. tema peab tagama selle, et äh, siin oleks endiselt järjekindel poliitika tagatud ja meie soovime, et eelkõige keskendutakse invaasusvastasele võitlusele. suur tänu ja nüüd proua Fox uh,. Thank you, president. I make no secret that I härra Fox, suur tänu, ma ei tee sellest mingit saladust, et mina olin Euroopa välisteenistuse vastu, mina leian, et välispoliitika peaks siiski jääma liikmesriikide äh, pädevuse alla pragmaatikuna ma pean aga Euroopa Liitu võtma sellisena, nagu ta on ja mitte sellisena, nagu ma sooviksin seda näha. seetõttu ma sooviksin tänada raportööre hea töö eest, mida nad tegid läbirääkimistel paroness Ashtoniga. tegu on tõesti väga hea saavutusega, eelkõige just selles osas, et Euroopa Parlament kaasati ka ähm,, sai rohkem pädevusi äh, finantskontrolli osas. sellepärast, et me peaksime täpselt vaatama, kuidas maksumaksjate raha äh, kulutatakse baroness Ashton lubas, et äh, välisteenistuse eelarve saab koostatud neutraalselt. meie esindame maksumaksjaid ja me loodame, et te peate sellest lubadusest kinni. kolleeg, kolleeg Bastian Belder, one minute. suur tänu, härra Belder, suur tänu, härra president. mul on kaks põhjust, miks ma olen äh, härra Brocki ja Verhofstadti raporti vastu, kõigepealt ma pean ütlema, et äh, siin anta-, jagatakse ära liiga palju võimu. kui Rahvapartei millega tegeleb, siis äh, justkui oleks asi, asjaga kõik korras, ükskõik millega nad tegelevad. justkui proua Ashtonil ei ole praegu niigi veel palju asju teha, saab ta veel ka sellise koormava tööülesande enda õlule selle välisteenistuse institutsionaalne koht. minu meelest endiselt ei ole siin korralikul struktuur üles ehitatud ja endiselt on meil veel selliseid ametnikke, kes istuvad kahe tooli peal ja ma leian, et sellist halli tsooni nõukogu ja komisjoni vahel ei tohiks veelgi levitada, see ainult viib pingeteni institutsioonide vahel. suur tänu. ja nüüd Philip Klaas, palun üheks minutiks. Uh, suur tänu, härra president. see on väga positiivne, et uh, Euroopa Parlament on saanud uh, samuti õigusi juurde välisteenistuse osas. kontroll puudutab eelkõige just eelarvet ja mis puudutab muid valdkondi, siis siin peab kõrge esindaja um, aru andma teistes äh, valdkondades Euroopa Parlamendi ees. see on täiesti tavaline demokraatlikes süsteemides. kuid siin ei tohi luua valesid ootusi Euroopa kodanikele. me saame küll praegu diplomaatilise teenistuse, aga kui meil ei ole vahendeid selleks, et äh, ühist välispoliitikat teha, siis jääb kogu meie ettepanek äh, vanapaberiks kui ma vaatan, kui ma leidsin äh, veebileheküljelt artikli, mis, äh, mis rääkis sellest, et Euroopa Parlament teeb ähm, välisteenistuse kodanikele lähedasemaks, äh, siis seal ei olnud ühtegi selgitust selle kohta, kuidas seda kavatsetakse teha, siin on tegu lihtsalt propagandaga ja see ainult ehmatab kodanikke Euroopast veelgi eemale. suur tänu, härra Sarjus-Volski. suur tänu ühineksin sõbra Charles Tannockiga. teda oleksime eelistanud kutsuda välisministriks. tema ütles ju, et ta oleks eelistanud sõna diplomaatiline teenistus ja mitte Euroopa välisteenistus. oleme seda kaua oodanud. uute väljakutsete jaoks on vaja uusi instrumente ja siin ta meil on. meil on vaja tõhusat Euroopa Liidu diplomaatiat, mis on suuteline kõnelema ühel häälel, tegutsema koos, ühendama ressursse kuid esmatähtis on vaadata kaugemale üksikasjadest ja tehnilistest kokkulepetest. kõigepealt, ilma tugeva demokraatliku ja poliitilise legitiimsuseta ei saa välisteenistus olla tõhus. just see legitiimsus tuleb Euroopa ja rahvusparlamentidelt ning järelevalve peaks puudutama kõiki osakondi ja välispoliitilisi valikuid olemaks tugev, peab välispoliitika esindama kogu Euroopa Liitu, kõiki kahtekümmet seitset liikmesriiki, suuri ja vanu, väikseid ja suuri, keskmisi, suuri põhjast, lõunast, idast, läänest, ähm, arvestamata nende kõigi erihuve. peab olema ühine omanditunne, ühine identiteet, ühine diplomaatiline identiteet, tuginedes geograafilisele ja soolisele tasakaalule ma loodan, et see õnnestub ja läbi selle muutub välisteenistus eh, kogu ko esind-, paremini Euroopa Liitu esindavamaks, ühendusele lähedasemaks ning parlamendil on eelarve osas kaasotsustamisõigus, seega on oluline, oluline töötada nende aspektide kallal. härra Vigenin, suur tänu proua Ashton, kolleegid, ma tahaksin väljendada rahulolu selle üle, et välisteenistus on võtmas kuju ja peatselt saab sellest toimiv struktuur, alles pool aastat tagasi paljud kolleegidest kahtlesid selles, kas proua Ashton suudab täita oma uut vastutust, vastu seista uutele väljakutsetele ja ma arvan, et need osutusid alusetuks proua Ashful, Ashton väga oskuslikult suutis äh, panna alused uuele välisteenistusele, tuleb tunnustada Euroopa Parlamendi rolli, mis on teinud koostööd algusest peale ning töö jätkub, kui tuleb teha muudatusi finantsmääruses ja personalieeskirja, geograafiline tasakaal on üks ähm, poleemikamaid tekitanud, poleemilisemaid küsimusi Äh, see puudutab eriti uusi liikmesriike, kes ei ole väga hästi <clears throat> hierarhias esindatud. mina esindan ühte nendest riikidest ja ma arvan, et me peaksime tähelepanelikult sellesse küsimusse suhtuma. ainult sellisel juhul, juhul saadame tagada, et kõik Euroopa kodanikud on piisavalt esindatud. kutsuksin ka üles uusi liikmesriike äh, läbi viima diplomaatide koolitusi, et nad võiksid olema, olla konkurentsivõimelised ning ma tahaksin näha ka kindlaid tagatisi, et ei toimuks mingisugust võimu kuritarvitamist välisteenistuses, mis oleks äh, siseriiklike huvide teenistuses Euroopa Liidu pikaajaliste huvide arvelt. suur tänu ja nüüd pooleteist minutiks härra Görens. tänan, härra president. kõigepealt tahaksin tänada Elmar Brocki ja Guy Verhofstadti selle eest, et nad suutsid kehtestada parlamendi õigused välispoliitika vallas eh, neile omase poliitilise tundlikkusega. iseäranis tahaksin tunnustada jõupingutusi selle nimel, et säilitada tegevuse ühtsust koostöö ja arengupoliitika vallas. volinik Piibalks koostöö ja proua Gergieva arengu vallas nende positsioonide säilitamine on väga tähtis selleks, et tagada institutsionaalne sidusus Euroopa Liidu poliitikas vastavates valdkondades. see ei tähenda, et välisteenistuses endas pole vaja sünergiat otsida, vastupidi, see on väga tähtis. samuti on väga tähtis kõnelda ühel häälel. tähtis on see, et need, kes kõnelevad Euroopa Liidu nimel, nendele ei vaidleks vastu liikmesriikide välisministrid täna ei ole sugugi kindel, et nad on kõik sellest sõnumist aru saanud. selleks on meil vaja tõelist Euroopa Liidu välispoliitikat ja see pole mitte väike väljakutse, see algab sellest, et meil peab olema arvamus tähtsamates välispoliitilistes küsimustes, arvamus, üks arvamus julgeolek, julgeolekupoliitika kohta, üks arvamus Türgi kohta ja mitte rohkem. ja teie edusammud, proua Ashton, Äh, sõltuvad sellest ja, ja kui see teil õnnestub, siis äh, sa-, teenite ära parlamendi aplausi. minuta. suur aitäh, härra Pjotrovski, üks minut. daamid ja härrad, Euroopa Liidu välisteenistus on Lissaboni lepingu otseseks tulemuseks kuid mitmetes liikmesriikides ei leidnud aset äh, referendumeid ja seega kodanikud, kodanikel ei olnud võimalust öelda, kas nad on selle välisteenistuse loomisega nõus või mitte. ja see avaldab meile suurt muret, tegemist on mm, teatud liikmesriikide vahelise võitlusega, nende liikmesriikide vahelise võitlusega, kes soovivad kõige paremaid kohti välisteenistuses. seega peaks panema paika kindlad geograaf-, geograafilise tasakaalu nõudmised ja ei tohiks eemalduda liialt ka rahvusparlamentidest. mina arvan, et liikmesriikidel peab olema võimalus osaleda välisteenistuses selleks, et neil oleks kontroll välisteenist-, välispoliitika ning ühise välis- ja julgeolekupoliitika üle. ja praegu olukord selline ei ole, sellepärast et rahvusparlamendid on protsessist täielikult välja äh, jäetud ja tundub, et välisteenistus on suunatud ainult äh, Euroopa eliidile, eliidile praeguses äh, finantskriisis, aga kas tõesti on vaja investeerida uude teenistusse, nii et tekib tõesti see vajaduse küsimus? suur aitäh, nüüd äh, härra Danšan, üks minut. suur aitäh, ma toetan täielikult teid, teid toetab Rahvapartei äh, Prantsuse delegatsioon, tegemist on väga hea ähm, kompromissiga, mille, äh, milleni jõudsid meie kolleegid härra Prokofjev, Verhofstadt ja Galtieri, siin on väga oluliste valdkondade tegemist, nagu kaitsepoliitika, julgeolek, välispoliitika, ähm, Gruusiast ähm, Somaaliani välja näeme iga päev seda, kui oluline see on ja äh, näeme, mida soovivad meie kodanikud loomulikult institutsioonide vaheline töö on väga oluline, siin on tunnustatud ka Euroopa Parlamendi rolli tuleb pöörata tähelepanu välisteenistuse strateegilisele rollile, tegemist on möödapääsmatu instrumendiga selleks, et Euroopa Liidul oleks ambitsioonikam, sidusam ning usu, usu, usutavam ja tõhusam ühine välis- ja julgeolekupoliitika. prantslasena tahaksin teile öelda, et teil on eriline vastutus kriiside haldamise osas tuleb tugevdada ning säilitada seda, mis on Euroopa Liidu lisandväärtuseks, nimelt Euroopa Liidu tsiviil- ning sõjalised võimekused. just nimelt teie tagate selle, et Euroopa Liit säilitaks ning suurendaks oma sellealast võimekust, lükates kõrvale igasugused põhjendamatud kahtlused selle üle, et välisteenistus muutuks justkui sõjaliseks teenistuseks tuleb kaasata võimalikult palju Euroopa Parlamenti selle, selleks, et tagada kõiki Euroopa Liidu missioonide legitiimsust. suur aitäh, nüüd palun härra Richard Howitt, üks minut. tahaksin õnnitleda Cathy Ashtonit ja parlamendiliikmeid selles osas, et te olete jõudnud kokkuleppeni, mis on säilitanud siin olulised aspektid Euroopa välisteenistus, et siin on kokku kogutud kõik Euroopa Liidu erinevad näod ja tundub, et siin ikkagi üritatakse säilitada bürokraatlikku masinat, siin kojas on inimesi, kes muretsevad ra-, riikide esindatuse üle, nad peaksid pöörduma kõrge esindaja poole. just nimelt välisteenistus lõhub selle postkoloniaalse seose nende maailma osadega, kus neil on oma erihuvid ning viib lõpuks olu-, suure ühtse Euroopa Liidu tööni. tundub, et mõned tahtsid parlamendis selle teema tänasest päevakorrast välja jätta, kuid nüüd on meil kindlasti olemas ka finantsmäärus, personalieeskirjad see võib viia olukorrani, kus kõrge esindaja on olnud ametis üks aasta ning välisteenistus on alles hiljuti loodud. härra Van Orden, palun. paljud meist on vastu Euroopa välisteenistuse ideele, see on Lissaboni lepingu kahetsusväärne tulemus ning tegemist on jällegi samm edasi Euroopa Liidu integratsiooni suunas, mida meie kodanikud ei soovi. Ühendkuningriigi välisasjade sekretär, välisminister nüüd on tunnustanud ka välisteenistuse olemasolu ja paluksime, et kõrge esindaja annaks meile tagatised seoses välisteenistusega esiteks, et see ei lähe, et see ei kujuta endast suuremaid kulusid Euroopa Liidule ega ka liikmesriikidele et välisteenistus ei sekku eh, diplomaatilistesse esinduste eh, töösse, eriti Ühendkuningriigi diplomaatiliste esinduste töösse, ja et sellest ei saaks mingisuguste bürokraatlike aparaatsikute eh, kodu. ja tahaksin veel lisada, et kuna teil on siin ka vastutus julgeolekupoliitika osas, siis üks foorum, kus rahvusparlamentidel on ähm, jõud määrata midagi julgeolekupoliitika vallas ja arvestades seda, et sõjalised jõud jäävad liikmesriikide pädevusse. härra president takistab või katkestab, ütleb, et poolteist minutit on juba möödas. Uh, ma loodan, et ka sõnavõtu lõpp oli teile kuulda. härra Kaspari, lugupeetud kolleegid, Euroopa välisteenistus on edasine samm ühise Euroopa välis- ja julgeolekupoliitika puhul. mina leian, et siin on tegu äärmiselt suure võimalusega ja teile, austatud baroness äh, Ashton, soovin ma teile palju edu ja jõudu selle välisteenistuse ülesehitamisel ja tööle panemisel järgnevatel kuudel. ma sooviksin tänada ka kolleegi Elmar Brocki ja ma peaksin ütlema, et see, mida ta läbirääkimistel on äh, saavutanud, mitte ainult Euroopa Parlamendi, vaid ka Euroopa kodanike jaoks, on äh, seni nähtamatu. nüüd väliskaubandus. meil on aga, äh, meil on väliskaubanduspoliitika juba olnud aastakümneid ning äh, need saavutused me saame kindlasti kaasata ka välisteenistuse ülesannete alla. kuid ma sooviksin väga selgelt öelda, et välisteenistuse puhul ei tohiks keskenduda sellele, et välispoliitika hakkaks takistama kuidagi väliskaubandust või seda lausa halvama. ma arvan, et äh, siin tuleb äh, asju veel natukene häälestada. sooviksin ka kolleeg Saradini Väliskaubanduskomisjonist ja kolleeg Saletskit tänada, nad on väga tän-, aidanud mind minu töö juures ja soovin ka proua Baronessinile palju edu tema töös ja loodan, et meie muudatusettepanekud oma töös saab ka äh, arvestada. suur tänu ja nüüd härra Berman. suur tänu, härra president paari kuu jooksul on väga palju toimunud äh, välisteenistuse osas. meil oli ka kuulamised ja oma fraktsiooniga me äh, kritiseerisime mõningaid aspekte. nimelt, et siin äh, ei ole justkui kõrgel esindajal oma pädevusi siin on aga struktuuri nüüd äh, tugevalt äh, parandatud ja äh, arengupoliitika on integreeritud välispoliitika alla ning seda Catherine Ashtoni koordineerimise all. struktuur ja poliitika finantseerimine peavad olema Äh, parlamendi kontrolli all ja läbi äh, äh, nähtavad, läbipaistvad, sellisel juhul me saame ka rohkem ära teha arenguriikide kodanike jaoks ja vaesuse vastases võitluses. suur tänu. ja nüüd äh, kolleeg Poreba. suur tänu. ma sooviksin öelda, et Euroopa Parlament on väga konstruktiivselt panustanud sellesse töösse, see Ehm, ehm, mida me oleme saavutanud, tegelikult ainult tugevdab äh, välisteenistuse potentsiaali. personali äh, küsimuste osas tuleb arvestada mitte ainult äh, nende töötajate kogemusega ja, ja senise tööga, vaid ka geograafilist tasakaalu tuleb siin silmas pidada meil on ka selliseid kolleege, kellel on juba kümme aastat kogemust Euroopa Liidus, kuid sellegipoolest on neil vähem lootust saada välisteenistuse tööle ja seetõttu poolakad, lätlased, slovakid, tšehhid, kellel on need head kogemused olemas, ka neid tuleks kaasata välisteenistuse personalile. ma loodan, et teil õnnestub äh, saavutada edusamme ka selles äh, valdkonnas. suur tänu ja nüüd proua Kreisel-Dörfler, äh, härra Kreisel-Dörfler. proua Kressler. ma sooviksin õnnitleda teid Euroopa välisteenistuse loomumise puhul me küll täpselt ei tea, millised on selle teenistuse pädevused, volitused, kulu, me ei tea, milline on see, saab olema selle personal, me ei tea täpselt, äh, kui palju äh, personaliliikmeid äh, üldse tööle võetakse. meil on tegu siin struktuuriga, kus on ka väga palju nõrku kohti. tegu on Euroopa teenistusega, mis on kõige raskemini kontrollitav ja siinkohal ma sooviksin öelda, et ma sooviksin teid uskuda selles osas, et meil tõesti on pädevus eelarve kinnitamise, täitmise kinnitamise osas, aga öelge, et aga olge kindlad selles, et me seda ka praktikas hakkame kasutama. ja me vajame veel äh, eelarvemääruse mõningate punktide täpsustamist administratiivkulud tuleb välisteenistuses vähendada rohkem tuleb ära kasutada komisjoni olemasolevat infrastruktuuri. ma arvan, et me peaksime siiski äh, kulutõhusama võimaluse äh, valima. üritage ka kõrvaldada praegused äh, konfliktid komisjoni ja teie oma mm, personaliliikmete vahel, mis puudutab pädevuse, ainult sellisel juhul saab uus välisteenistus ka ladusalt tööle hakata. suur tänu ja nüüd härra Kreisel-Dörfler austatud kolleegid, ühine Euroopa välispoliitika, mida me nii väga vajame, ei tohiks äh, saada takistuseks, kui meie ettepanekud personali ja finantsmääruse osas vastu võetakse, siis seda takistust ei teki. kui mõned äh, valitsusjuhid ja välisministrid lõpuks ometigi saaksid üle oma edevusest äh, ja ja peaksid huves oma silmes siiski Euroopa huve ma tervitan seda, et rohkem on tähelepanu pööratud inimõigustele ja samuti ka arenguabile ja et need pädevused jäävad endiselt komisjoni alla. mul on ükskõik, millisest liikmesriigist tulevad välisteenistuse personaliliikmed, olulised on siiski kogemused ja oskused, oluline ei ole see, milline on nende emakeel, kas prantsuse, poola või mingi muu keel, oluline on see, et äh, personaliliikmed on lojaalsed välisteenistusele, mitte oma koduriikidele. proua Ashton, jätkake oma senist tööd, teie, meie kodanikud ootavad seda teilt. Te võite olla kindlad, et äh, me toetame teid, kuid oleme ka kriitilised. suur tänu ja nüüd kolleeg Ržib. <clears throat> suur tänu, härra president, proua kõrge esindaja, härra volinik kõigepealt äh, tahaksin väljendada heameelt selle kompromissi üle. meil on võimalik luua tänu sellele tõhus välisteenistus. Äh, raport võetakse loodetavasti parlamendi poolt homme vastu. ja mul, ja mul on suured lootused välisteenistuse suhtes, proua kõrgesindaja rääkis seitsmest prioriteedist. ma arvan, et on väga tähtis kaitsta inimõigusi ning äh, arengukoostööd. nüüd tuleb uurida, kuidas seda kõike praktikas ellu viia, peab olema tagatud äh, hea geograafiline tasakaal äh, töötajate valikul. see teenistus esindab kõiki, sellepärast ei tohi oletuse jätta uusi liikmesriike. ma loodan, et parlamendi ees võetud kohustustest peetakse kinni ja nüüd härra Kaaler. suur tänu mina olen saavutatud kompromissiga nõus ja toetan seda. siin on tagatud ühenduse meetod, samuti on piiratud nõukogu õigusi. ma loodan, et olemasolevaid puudujääke veel suudetakse kõrvaldada finantsmääruses ja personali eeskirjades. mul on aga üks äh, palve. me peaksime nendele väljakutset, neid väljakutseid tõsiselt võtma, sellepärast et äh, mul on jäänud mulje, et me ei ole seni olemasolevaid võimalusi eh, täielikult ära kasutanud. me peaksime Euroopa välistegevust kõikides valdkondades tõsisemalt võtma. ja seetõttu me peaksime eh, välispoliitika eh, kõrgelt kaptenisillalt suunama ka allapoole välisteenistusse, aga teistesse valdkondadesse ja see puudutab ka personali. ainult sellisel juhul me tõesti suudame kõiki oma tööülesandeid täita. suur tänu. ja nüüd kolleeg Roitova. pane předsedo, služba vnějších vztahů. suur tänu, härra president. välisteenistus saab olema nähtav välispoliitika instrument, äh, Lissaboni lepingu tulemus, meil on vaja ühtset välis- ja julgeolekupoliitikat, mitte kahtekümmet seitset. mul on hea meel, et Euroopa Parlament osales lõppstaadiumis läbirääkimistel nõukoguga, et me oleme esitanud muudatusettepanekud, mis väljendavad, et välisteenistus ähm, e, esindab tõepoolest ühiseid huve. seepärast on tähtis, et rahastamist ähm, teostab komisjon diplomaatidele tuleks maksta Euroopa Liidu eelarvest vastavalt samadele personalieeskirjadele ja üks kolmandik nimetatakse liikmesriikide poolt, nad teevad kindlasti koostööd liikmesriikide esindustega, kuid me eeldame, et nad on lojaalselt ühisele institutsioonile. diplomaatide kvaliteet on kindlasti esmatähtis, kuid tuleb tagada, et on tagas, tagatud geograafiline tasakaal kui me tahame, et kõik liikmesriigid äh, peaksid Euroopa välisteenistust enda omaks ja, ja selle eesmärke enda omadeks, siis ei tohi välisteenistust äh, näha kui teenistust, mis on ainult mõnede suurte liikmesriikide huvides. kui te kõnelete liiga kiiresti, siis äh, tõlge selle all kannatab, nii et proua kõneles kiiremini, kui ta kõneaeg, üks minut kakskümmend ja mitte üks minut kolmkümmend, nii et Susanna on võimalik rääkida aeglasemalt. järgmisena härra Zaleski üheks minutiks. Äh, proua Ashton. täna on suur päev, sest homme võtame seisukoha väga olulise dokumendi osas mis paneb aluse Euroopa välisteenistusele me loodame, et tegemist saab tõepoolest olema Euroopa diplomaatilise teenistusega, tänu Lissaboni lepingule on meil see võimalus olemas. on kindel, et ähm, välisteenistuse loomise protsessiga tegelesid paljud, kõigepealt tekkis küsimus, mis saab olema proua Ashtoni pädevus mõnede suurriikide suhtes Euroopa Liidus tekkis küsimus, kas teil on piisavalt äh, manööverdamisruumi, sest äh, mõned liikmesriigid ei taha loobuda oma pädevusest välispoliitika vallas. esindatuse küsimus oli teiseks väga tähtis, välisteenistus peab tagama hea geograafilise tasakaalu, kõik riigid peavad olema esindatud ametnike valikul. suur tänu, proua Manroiten, suur tänu, härra president, kõigepealt tahaksin ma tänada mitte ainult kolleeg Brocki, vaid ka kolleeg Verhofstadti, kes äh, võitlesid selle nimel, et Euroopa hääl võiks olla maailmas jõuliselt kuulda. ma olen nõus äh, kolleegiga, et Hollandi ametivõimud võitlesid selle nimel, et meil võiks olla diplomaatiline teenistus millised on siis selle saavut-, selle kokkuleppe saavutused? tehti seitsekümmend viis muudatust nõukogu esialgses ettepanekusse, see ei ole valitsustevaheline organ, valitseb vahendu-, ühenduse meetod, parlamendil on oma sõna öelda eelarve osas, äh, kuulab ära äh, suursaadikud kuuskümmend protsenti ametnikest on Euroopa Liidu ametnikud ja diplomaadid või osalevad samuti töös. esimene test saabub peagi, proua Ashton, te peate jälgima, et kõik need inimesed tagaksid, et Euroopa Liit kõneleks maailmas ühel häälel. suur tänu. nüüd vaba mikrofon. Leena Kolarska-Bovinska üheks minutiks. suur tänu, härra president, proua Ashton välisteenistus on samm edasi tugevdamaks Euroopa Liidu kuvandit. ta esindab Euroopat ja ta peab andma ka panuse oluliste eesmärkide saavutamiseks Euroopa Liidu liikmesriikide jaoks ja liidu jaoks, energiapoliitika jaoks. meil peab olema raamistik spetsialiseerumaks teatud valdkondadele, see ei tohi jääda ähmaseks lihtsalt diplomaatiliseks teenistuseks. tuleb tööle võtta eksperte, kes on hästi kursis energiapoliitikaga või majandusküsimustega. vajalik on paindlik struktuur, mitte ainult esindatuse kriteeriumite rakendamine, kuid tuleb ka võtta tööle eksperte, kes tingimata ei tööta avaliku halduse sektoris. Neid kriteeriume mainisid näiteks vabaühendused. see on väga tähtis meie eesmärkide saavutamiseks. nüüd ähm, kolleeg Pasku üheks minutiks. suur tänu Euroopa välisteenistuse loomine on suur samm edasi õiges suunas ja lisaks on see täiesti erinev mudel. siiamaani büroki, bürokraatia aeglustas äh, al-, algatusi, seekord on vastupidi. mina oma sõnavõtus tahaksin rääkida lüngast meie praeguste et-, jõupingutuste vahel selleks, et meil oleks äh, tugev õiguslik alus ning äh, reaalsuse vahel, sest me arutame siin olulisi põhimõtteid nagu geograafiline esindatus ja, ja parandavad meetmed, samal ajal juba toimuvad äh, tööintervjuud. ja need, keda on intervjueeritud uutest liikmesriikidest, nende kogemus näitab, et nende väljavaated ei ole väga head see tähendab, et need, kes ähm, vastutavad, peavad äh, tagama, et ühel või teisel viisil põhimõtted, milles me oleme siin parlamendis kokku leppinud, nendest ka kinni peetakse, mida varem, seda parem. on Ivo Vaigul. suur aitäh, härra Ivo Vaigul. proua Ashton, eile siinsamas parlamendis külastas meid inimene, kes ei ole diplomaat ning kes ei ole ka välisasjade äh, poliitik. see oli härra John Quinn. ta rääkis meile Gazast ning Gaza probleemidest rohkem kui ükskõik milline diplomaat ja ta teab isegi nendest rohkem kui härra Blair, me isegi ei tea, millega ta seal täpselt tegeleb. ta teab rohkem kui välisministrid, kes on keeldunud Gaza äh, külastamisest. mina tahaksin öelda järgmist, ma tahan õnnitleda teid selles osas, et välisteenistus on loodud ja tänan teid kõikide jõupingutuste eest ning ka kõiki kolleege jõupingutuste eest selleks, et teha välisteenistus võimalikult tõhusaks. aga see välisteenistus osutub ähm, niisama tõhusaks kui ka loominguliseks, see kõik sõltub ähm, inimeste ähm, kujutlusvõimest. tuleb luua, tuleb kokku koguda loomingulised inimesed suur aitäh, Antonio Lopet, palun! ma arvan, et on õige hetk sellest, et kõiki õnnitleda, vähemasti neid, kes soovivad Euroopa Liitu, eriti siin praeguses majanduskriisi keskkonnas, mis teinekord on ka poliitiline kriis, me oleme astumas edasi olulist sammu välisteenistuse loomisega. tahan õnnitleda mitte ainult kõrget esindajat, vaid ka kõiki teisi tegureid, nagu näiteks meie head sõpra Elmar Brokki Te olete oluliselt lihtsustanud kokkulepeteni jõudmist. proua Ashton, te ütlesite, et tuleb kaitsta eelkõige Euroopa Liidu huvisid. mina tahaksin teile öelda, et tegemist ei ole mitte siin nõuandega, vaid lihtsalt äh, sellise väikse kommentaariga, kui rääkida sellest, mida ütles minu hea kolleeg härra Salafranca, meie soovime tõhusust. ja samuti, et jääksime tagasihoidlikuks ning oleksime tõhusad kui me vaatame seda, mida on teinud härra Van Rompuy, siis kindlasti suudate teie teha sama ja Euroopa Rahvapartei toetab teid nendes pingutustes, suur aitäh! E, suur tänu! proua Andrikine. suur tänu, härra president, tahaksin õnnitleda kõiki kolleege, kes on oluliselt panustatud, panustanud Euroopa Parlamendi rolli läbirääkimistes nõukogu ning komisjoniga. luues see, selle suure välisteenistuse, tähendab see seda, et me oleme saavutanud seda, mida on soovinud Euroopa Parlament ning mida soovitakse Euroopa integratsiooniprotsessis, on väga oluline see, et Euroopa Parlament on suutnud säilitada ühenduse meetodi välisteenistuse toimimises ning samuti eelarve kontrolli samas on ka väga oluline see, et resolutsioonis kinnitatakse üle geograafilise tasakaalu põhimõtted, kui me räägime personali töölevõtmisest välisteenistusse. see põhimõte peab jääma alati kehtima ja seda ka välisteenistuse edasises ülesehitamises ja me loodame paljudki finantsmäärusest ning personalieeskirjadest selleks, et tugevdada veelgi välisteenistuse struktuuri ning selle ühendusele omast iseloomu. Anna Koomes, üks minut, palun. mikrofon, palun, ütleb härra president. välisteenistust peab kujunema instrument selleks, et see jääks ka äh, legitiimseks, selleks, et see legitiimsus säiliks, on vaja, et kõik rahvusparlamendid, Euroopa Parlamendid ning liikmesriigid teeksid kõik selle, mis on meie ülesandeks, tuleb vaadata üle, millised on Euroopa Liidu alustalad, Euroopa Parlament peab tagama õiguse, õigluse ning rahu maailmas, samuti naiste õigused, solidaarsuse, on vaja kaitsta meie kodanikke, kõik need põhimõtted on alustaladeks meie välispoliitikas, meie arengupoliitikas, kaitsepoliitikas ning ühises välis- ja julgeolekupoliitikas. Euroopa Liit ei saa enam jätta kõrvale ähm, vajadust tagada kohalolek ÜRO Julgeolekunõukogus. härra Migalski, üks minut, palun suur tänu. mul on tunne, et siin parlamendis valitseb teatud ühehäälsus, vähemalt mis puudutab geograafilisi kriteeriume, sest et siin on nii sotsialiste rahvaparteid kui ka teiste fraktsioonide liikmeid, kes sellele teemale tähelepanu pöörasid ja ma loodan, proua kõrge esindaja, et te võtate ka omaks selle äh, sõnumi, mis teile on saadetud siit Euroopa Parlamendist. teiseks, meie usume, et välisteenistus ei tohiks asendada riikide diplomaatilisi teenistusi. seega peame, peaks välisteenistus äh, keskenduma sellele, mida ütles proua Haudala näiteks inimõiguste küsimustele, tegemist on äh, Euroopa Liidu väärtustega, mida tuleb kaitsta ja see võikski olla välisteenistuse rolliks. tahaksin siin edastada järgmise üleskutse proua Ashtonile, tuleb kaitsta inimõigusi kõikjal ning samuti tagada ge geograafiline tasakaal. suur tänu. kõrge esindaja peaks saama mandaadi äh, nõukogult, mis peaks saama jällegi äh, oma mandaadi liikmesriikidelt. kuid siin on juba öeldud, et välispoliitika äh, ei tohiks sattuda jällegi liikmesriikide valitsuste äh, kätte. väli, Euroopa välispoliitika peaks olema liikmesriikidest vaba. niisiis, mandaat tuleb küll nõukogult, kuid liikmesriigid ei peaks sekkuma. täiesti selge on see, et välisteenistus seisab kõige lähemal äh, komisjonile. seetõttu te olete ka komisjoni asepresident, kui Äh, välisteenistust hakati looma vastavalt äh, Lissaboni lepingule, siis äh, Ühendkuningriigi valitsus üritas vältida referendumit ja ka vältida seda fakti, et tegelikult hakatakse looma uut ülivõimu. suur tänu ja nüüd kolleeg Luhan. domnule președinte, stimați colegi, intrăm într-o etapă decisivă pentru crearea suur tänu, härra president, kõrge esindaja, käes on oluline etapp, me oleme loomas Euroopa välisteenistust, oleks soovida, et kõik vajalikud sammud astutaks võimalikult kiiresti, selleks, et välisteenistus võiks enne aasta lõppu oma tegevust asutada ja selleks, et äh, kõik lepingusätted saaks täidetud. mis pole aga praeguseks selgunud, on see, kuidas tagada geograafiline tasakaal personali osas uued liikmesriigid, e-, eriti sellised nagu Rumeenia, kes liitusid viimastena, nende osalus ei ole kuigi suurel määral tagatud. ma tahaksin teada, kuidas kõrge esindaja kavatseb äh, seda viga parandada mul ei ole muljet jäänud, et oleks selget nägemust sellest ähm, lüngast geograafilises tasakaalus well,. proua asepresident, kõrge esindaja, teil on sõna. Teie märkused ja vastused küsimustele. härra president, lugupeetud parlamendiliikmed, kõigepealt tahaksin tänada kõiki neid, kes on siin äh, toetanud meid meie tegemistes. Need, kes on toetanud kokkulepet, äh, need, kes ei ole toetanud kokkulepet, loodan, et siiski tulete meie poolele ajaga üle ja et äh, olete selle poolt, mille me üheskoos oleme loonud ja kusjuures ma ei ole kunagi väitnud seda, et tahaksin endale oma lennukit kui te tahate mulle lennuki kinkida, siis see on hoopis teine küsimus, aga mina ise ei ole sellist ideed küll välja käinud. nüüd tahaksin pöörata tähelepanu konkreetsetele aspektidele, mida mitmed parlamendiliikmed mainisid. kõigepealt ähm, äh, sellest, millest rääkis proua Lunatšek, nimelt võrdsed võimalused ja võrdõiguslikkus, see ei ole, puuduta mitte ainult võrdseid võimalusi, vaid, kuid ka ligipääsu ähm, võrdsust me räägime siin soolisest tasakaalust ja geograafilisest tasakaalust, see peaks ka tegelikkuseks, tegelikkuses tagatud olema. ja ähm, menetlusalased garantiid on selles osas olemas. härra Kalfin ja ka teised parlamendiliikmed on rääkinud äh, ressurssidest ja ma täiesti mõistan seda, et me peame ressursse kasutama hästi. olen väga teadlik sellest, et see välisteenistus ähm, luuakse väga keerulises majanduslikus olukorras, aga isegi kui see majanduslik olukord oleks teistsugune, siis ma tahaksin, et teenistus oleks endiselt tõhus ning kasutaks ressursse võimalikult hästi. eriti, mis puudutab personali, mitmed inimesed sellest ka rääkisid, erinevaid numbreid öö, äh, oleme me näinud. meil on praegu umbes kaheksasajast inimesest kuu koosnev äh, diplomaatiline teenistus, kolmandik neist äh, üldiselt öö, väljaspool Euroopa Liitu. liikmesriikidel on äh, sadade kaupa diplomaate. on paika pandud ka see, kui palju diplomaate tuleb millistest riikidest ja tasakaal on tagatud. nüüd oleme jõudnud Lissaboni järgsesse ajastusse ja see millega eesistuja enne tegeles, nüüd enam ei tegele. see tähendab, et mõned delegatsioonid, eriti näiteks Genfis ja Washingtonis, kus, kuhu oleks saadetud lisainimesi ähm, endise eesistumise süsteemi ajal, siis nüüd on seal inimesi liiga vähe. meil on vaja teenistust, mis suudab täita kõiki neid ülesandeid, mille osas me oleme kokkuleppele jõudnud ja ma äh, olen veendunud, et me teeme seda läbipaistvalt ja Euroopa Parlament mängib eelarvekomisjonis ning eelarve kontrolli komisjonis kindlasti selles osas suurt rolli. nüüd äh, härra Lambsdorfi spetsiifilised küsimused. Teil on siin läbirääkimiste tulemustena ka jõudnud tekst ja see, mida ma teen, on tekstis ka täpselt kirjas. härra Tänok, te tõstatasite äh, Äh, küsimusi, mida ka teised parlamendiliikmed tõstatasid, rahvusparlamentide kaasamine välisteenistuse töösse. see on väga huvitav küsimus ja struktuur, mis mul on plaanis luua tagab suhtlemise Euroopa Parlamendiga, kuid ühtlasi ka sidemed liikmesriikide parlamentidega. kui ma nüüd äh, reisisin Moskvast Kiievisse, Hispaaniasse ja Brüsselisse, kuid paraku ma ei saanud olla New Yorgis või kuskil mujal samal ajal. Hispaanias tahtsin äh, kohtuda kõikide liikmesriikide välisasjade komisjonide ähm, juhtidega ja tänu Belgia eesistujale tuuakse kõik need inimesed ka ühte kohta kokku. me peame lihtsalt tagama selle, et meil oleks viis, kuidas seda kõike teha. olen ka teadlik sellest, et äh, peaks tagama inimestele võimalused välisteenistusse tööle tulla Afganistani delegatsiooni juht oli ka meie välisminister ning diplomaat. see on näide sellest, kuidas jääda lepingutingimuste juurde, kuid samas kasutades ära kõiki oskusi, teadmisi, mis inimestel on. kindlasti teen tihedat koostööd ka Inimõiguste Komisjoniga ja vaatame läbi selle, kuidas saavutada kõige paremini meie inimõiguste alased eesmärgid. härra Petrovski ja paljud teised on tõstatanud mitmeid äh, küsimusi, nagu näiteks geograafiline tasakaal, see on olulise tähtsusega, ma ei saa teile öelda mitte midagi muud kui seda, et ma olen täielikult pühendunud ka geograafilise tasakaalu tagamisele ja tulevikus siis näete, kas ma olen selle saavutanud mis on, üks asi on kindel, et inimesed võetakse tööle vastavalt nende oskustele, teadmistele, intervjuud juba toimuvad ja inimesed, kes intervjuudele tulevad, on pärit väga erinevatest Euroopa Liidu osadest. esimesed inimesed võetakse tööle nüüd, järgmine etapp leiab aset septembris ja siis on teil võimalik juba näha, kas sooline ning geograafiline tasakaal on tagatud. soolise tasakaalu osas peab tegema veelgi rohkem selleks, et tuua just nimelt naised välisteenistusse tööle, kui nad on siia juba tulnud, teevad nad väga head tööd, aga teie peate samuti võitlema selle eest, et naised siia ka tuleksid läbivaatamisprotsessis juba äh, räägime täpsemalt ka geograafilisest tasakaalust, nii et teil on võimalus selle teema juurde tagasi tulla. proua Danjan rääkis Euroopa Liidu võimekuse suurendamisest, on olnud ka sündmusi viimasel ajal, mis on seda tõestanud, te teate, et järgmiste nädalate jooksul pöördun tagasi Lähis-Idasse ja teen terve äh, rea visiite ja külastan ka ise uuesti Gazat Te teate ka seda, et me tegutseme Kõrgõzstanis ja on mitmeid erinevaid vahendeid selleks, et me toetaksime inimesi, et me saavutaksime selle, et minu hea kolleeg proua Georgieva saaks tõepoolest abi ka kohale viia. ma arvan, lugupeetud parlamendiliikmed, et olen olulisematele küsimustele nüüd vastanud ja lõpetuseks tahaksin veel teid kõiki tänada, tänada kõiki neid, kes te arutelus osalesite, eriti ähm, raportööre, teid, härra president, ja kõiki teisi parlamendiliikmeid, kes on võtnud aega, et siin osaleda. ja ma olen kindel, et see, mille me nüüd käima lükkame, on midagi, mille üle Euroopa Parlament saab tõeliselt uhke olla. Thank you, madam vice president, high representative. suur tänu, kõrge esindaja äh, teie sõnavõtu eest ja sõna saab komisjoni asepresident härra Šefčovitš. suur tänu, härra president. ja ma hindaksin seda Euroopa Parlamendi väga ähm, laiaulatuslikku toetust Euroopa välisteenistuse loomisele, ma usun, et homme me teeme Euroopa jaoks ajalugu, sellepärast et see saab olema see päev, mil Euroopa Liit astub lähemale oma suuremale rollile äh, rahvusvahelisel areenil. me peame keskenduma veel äh, lahtistele äh, küsimustele, see puudutab siis personaliküsimust, finantsmäärust ja ka puuduvad ja lüngad tuleb veel täita. me oleme valmis üle vaatama äh, kõik võimalused, kus Euroopa Komisjon saab abistada Euroopa välisteenistuse äh, töö tugevdamist. ja ma olen täiesti veendunud, härra president, et äh, Euroopa välisteenistus moodustab rohkem sünergiat ja muudab meie välissuhted tugevamaks ning suudab pakkuda ka väga head teenust meie kodanikele. suur tänu. suur tänu, härra asepresident. nüüd saab sõna härra Kiefer Hofstad raportöörina. suur tänu, härra president, ma tänaksin kõiki kolleege, kes võtsid arutelus sõna, tänan neid toetuse eest, tänan härra Brokile, minule endale, härra Gualterile tunnustuse eest. ma ei mõista aga mõningaid sõnavõtte mõningad ütlevad, et ei, ei, rahvusriigid on need, kes peavad eksklusiivset pädevust kandma välispoliitika eest kuid millises sajandis need inimesed elavad? kas terrorism äh, lõpeb piiridel, kas äh, rahvusriigid, liikmesriigid suudavad midagi ära teha üksi kliimamuutuste vallas, kuidas lahendada selliseid probleeme? kui me ütleme, et oi ei, ei, rahvusriigid tegelevad sellega ja mitte Euroopa või ränne näiteks, rändevood, mina ei saa aru, mul tekib küsimus, paljud skeptilised kolleegid tunduvad, tundub, et nad elavad veel üheksateistkümnendas sajandis, kus tõesti olid rahvusriigid, kes otsustasid võimude tasakaalu üle Euroopas. me elame ju täna teises maailmas, me elame mitmepooluses maailmas, kus oma sõna on öelda Euroopal. ja kui see nii ei ole, siis polegi meil üldse midagi öelda. ja teiseks, siin räägitakse sellest, et oi, see läheb kalliks maksma, see maksumaksjate raha vastupidi, see hoiab kokku raha, sest mitme liikmesriigi jaoks annab see võimaluse vähendada äh, konsulaarteenistusi paljudes riikides maailmas, seega see on vahend just selleks, et raha kokku hoida. ja kolmandaks, mulle tundub, et see on algus, välisteenistus on see diplomaatiline teenistus, mida meil on vaja selleks, et luua Euroopa välispoliitika. meil on kõigepealt vaja diplomaatilist teenistust ja siis äh, tekib meil Euroopa välispoliitika. ilma selle teenistuseta on see võimatu, vastasel korral me jätkame kahekümne seitsme häälel kõnelemist ja järgmine etapp on meil ka juba teada, see on töötada rohkem eurooplaste kaitsel, sest Euroopa diplomaatia ilma Euroopa kaitsepoliitikata pole mõeldav seega eh, tulevane tööpõld, proua Ashton, on meil juba teada, et meil oleks tõeline Euroopa kaitsepoliitika. suur tänu ja nüüd Herman Brock. järgmine raportöör, teil on sõna. härra president, lugupeetud daamid ja härrad, seitsekümmend protsenti Euroopa kodanikest äh, on arvamusuuringutes öelnud, et me vajame rohkem ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat. ja selles valdkonnas me oleme seni olnud kõige nõrgemas asendis. ainult äh, eliidid pealinnades ei soovi seda ja tegu ei ole siin mitte suveräänsuse tagamisega, mitte sellega, et suveräänsust vähendatakse või piiratakse, vaid, vaid seda, et me tegelikult saavutame siin suuri edusamme oma kodanike jaoks, sellega on siin tegu ja mitte millegi muuga ja seepärast peab ka välisteenistus oma panuse osutama. kõrge esindaja, ma tänan teie avalduste eest, ma lähtun sellest, et äh, öö, oma parlamendile antud lubadustest ja kohustust ka kinni peate ja et ka kõik need avaldused ka ametlikes teadaannetes avaldatakse aga nüüd me peaksime hakkama tööle välisteenistuse tööle rakendamise osas. õiguste jagamine ja ka komisjoni ametnike ametisse nimetamine, see, et nemad ei saaks mitte ainult äh, tippkohti ja et äh, tippkohtadele ei nimetataks ametnikke ainult nõukogu poolt, siis äh, selle osas me oleme õigusloomelises resolutsioonis oma ettepanekud teinud, see puudutab personalimäärust ja, ja nii edasi. sooviksin äh, Lady Ashtoni tähelepanu pöörata sellele, et see suur pakk paberit proua Kresle laual ei ole mitte ähvardus, vaid sellest, kui suur huvi on ähm, eelarve ja eelarve kontrollikomisjonil teie töö vastu. ja ma sooviksin tänada ka oma kolleege härra Verhofstadti ja härra Kolteeri selle väga inimlikult hea koostöö eest. soovin tänada kõiki kolleege, soovin tänada teid, Lady Ashton ja Chris Christophersoni ja samuti ka komisjoni kolleege. ja lubage mul ka, et ma erandkorras tänaksin Eva Palatrat. suur tänu. Thank you very much once again. Thank you. suur tänu veel kord. suur tänu Lady Ashtonile teie suurepärase töö eest ja koostöö eest Euroopa Parlamendiga viimastel kuudel, see oli meie jaoks väga oluline. kolleegid, läbirääkimised äh, volinik äh, läbirääkijad, samuti volinik Šefčovitš, komisjonide liikmed. Te olete teinud ära väga suure ja hea töö, suur tänu teile. sellega on arutelu lõppenud